Äh, kallid kolleegid, äh, ma palun, et te istuksite oma kohtadele. Äh, meie päevakord on täna väga tihe. niisiis, kui olete nõus, siis alustame koosolekut. Je vous prie d'excuser notre ma vabandan, et meie üldraportöör Jose Manuel Fernandez ja tema Rahvapartei kolleegid ei ole kohal, sellepärast et nad on, sest nad on praegu Madridis erakonna kongressil. niisiis loeme nüüd päevakorra kinnitatuks ja tahaksin teile öelda, et meil toimub ühine koosolek Eh, libekomisjoniga eh, teisipäeval, kahekümne seitsmendal oktoobril Strasbourgis. Eh, neliteist viisteist algab see koosolek. ning meil tuleb nüüd anda siis aru üheksateistkümnenda oktoobri triloogist kuna üldraportööri kohal ei ole, siis teen seda mina ise ja tahaksin meelde tuletada, millised on neli prioriteeti rändepakett, see puudutab rubriike kolm ja neli, sealhulgas ka ameteid, niisiis teiseks nende kärbede kustutamine programmidest Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu. Te teate, et Jose Manuel Fernandez äh, oli mures sellepärast, et ei to-, et ei tohiks katkeda noor, noorsootööhõive algatus ning neljas eesmärk või prioriteet, mis meil oli, oli vajadus kinni pidada võetud kohustustest eh, finantsraamistikus, maksete kavades ja paindlikkusinstrumentide kasutamine, mida finantsraamistik ette näeb. Eh, nõukogu esindajad Äh, Luksemburgi meister Kaminjan tuletas meile meelde, et on ka viies prioriteet ning selleks oli kinni pidada ülempiiridest, mis mitmeaastases finantsraamistikus on kehtestatud. Äh, ta rõhutas, et äh, meil on juba mõnedes rubriikides see varu ületatud ning see kõik viib siis lepitumiseni, mis äh, on ilmselt väga, vägagi raske. ning äh, nüüd annaksin sõna meie teiste osade raportöörile Gerard Depreele ja seejärel härra Kaierile, kes on äh, ametite küsimuses raportöör, nad mõlemad osalesid siis sellel kolmepoolsel kohtumisel. härra Depre, teil on sõna aitäh, esimees, ma saan teha lühidalt. Eh, tahaksin meelde tuletada neid valikuid, mida eelarvekomisjon teiste osade osas tegi. Eh, me juba hääletasime eh, nende üle. ainukene märkus, mille nõukogu eesistuja tegi, puudutas viis protsenti töötajate vähendamist, see on oluliseks osaks finantsraamistikust, mitmeaastasest finantsraamistikust ning ta rõhutas väga tugevalt, et on vaja, et kõik institutsioonid peaksid kinni sellest töötajate arvu vähendamise nõudest ja mina vastasin selle peale, et on erinevus äh, Äh, selle vahel, äh, mida äh, komisjon ja meie peame siis ähm, või mis puudutab neid kategooriaid, keda meie sinna vähendamise alla kuuluvaks peame, nii et, et ilmselt lepitusmenetluse käigus seisavad meil ees üsna tundlikud läbirääkimised, arvestades nõukogu positsiooni, sellepärast et nõukogu ei tunne erilist huvi selle vastu, mida meie oleme öelnud, aitäh. niisiis Te ütlesite, et parlament äh, austab võetud kohustusi, härra Depree. Äh, antud hetkel ma ei ole üritanud kedagi veenda, ma lihtsalt ütlesin, et me saame erinevalt aru sellest äh, töötajate arvu vähendamisest, nii et, et selles punktis tuleb pidada veel läbirääkimisi. ma Äh, lihtsalt äh, räägin sellest, äh, mis meil siin eelarvekomisjonis juhtus ja milline mandaat mulle parlamendist on antud. härra Kaier, ametid nüüd. aitäh, härra esimees, ma teen ka hästi lühidalt. minu mõte oli ja vähemalt minu ettekujutuse kohaselt esimesel kolmepoolsete läbirääkimiste voorul ka nõukogu eesistuja seisukoht, et me üritame korraldada tehnilise kohtumise, kus me arutame eelkõige just neid küsimusi, mida on võimalik põhilistest läbirääkimistest välja võtta, sellepärast et nendega ei ole probleeme praegu pole veel kindel, kas nõukogu ka selle ettepaneku vastu võtab, seda ei otsusta kahjuks nõukogu eesistuja üksi ja sellepärast ma ei tea, kas nõukogu selle ettepaneku vastu võtab. kui ei, siis läbirääkimised selle väikese eelarve osa üle äh, kattuvad suurte valdkondadega jah, me ei saa rändeküsimusi vaadata eraldi personali küsimustes, see puudutab siin Euroopa Varjupaigaametit, Europoli, Frontexit, aga ma arvan, et meil oleks tõesti võimalik läbirääkimisi selle sammu kaudu lihtsustada ja eks me siis näe, kas nõukogu on valmis seda ettepanekut vastu võtma veel üks märkus läbirääkimiste kohta. me jääme oma seisukoha juurde erimeetmete rolli osas, et siin tõesti ka jällegi äh, nõukogu peab vastu tulema ja ka eelarve eelnõu puhul me hääletuse kaudu panime me selle sisse, aga ma ei tea, kas nõukogu üleüldse ja terve põhimõttena on võimeline loobuma mitmeaastasest finantsraamistikust, sellest ma kahtlen. see kõik sõltub äh, mitte ainult meie surve avaldamisest, vaid ka sellest, kui suure koorma all ägavad liikmesriigid ja eesistujariik oli siin üpris selge, mäletate võib-olla seda lauset äh, et äh, ülesannete rahastamine on üks küsimus ja eelarvedistsipliin hoopis teine asi. see oli täiesti selge vihje sellele, et praegusel hetkel ei ole mitte mingit valmidust minna kaugemale kui mitmeaastane finantsraamistik. meie jaoks tähendab see seda, et need komisjoni kirjalikud äh, ettepanekud, mis äh, Äh, panevad siis paika finantsraamistiku ja meie äh, eelarvemäära, et nende puhul meie peame siis oma prioriteetide juurde jääma. ja me peame siis arvestama ka sellega, et äh, neid määrasid ei ole võimalik muuta. me ei saa seda muidugi siin praegu teha, aga eks me leiame siis koha ja aja, millal seda teha. Merci. aitäh. niisiis see triloog oli omamoodi soojenduseks lepitusmenetlusele, mis äh, järgneb pärast seda, kui täiskogul võetakse vastu meie resolutsioon kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu kohta. Äh, aga mul on tunne, et see eelarve ilmselt ei võimalda reageerida äh, Ähm, või ei võimalda täita meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohustusi. Äh, äh, ränne äh, kindlasti võib-olla mm, vähendab natuke, ei vähenda seda survet, mis, mille alla me praegu oleme sattunud. meil on vaja vahendeid selleks, et tagada julgeolek Lähis-Idas, selleks et äh, äh, samuti on meil vaja vahendeid võimaldamaks arengut äh, Sahara kõrbest lõuna poole jäävas Aafrika osas, et vältida sisserändajate tulekut sellest Aafrika piirkonnast. niisiis, ma ei tea, kas ka teil on selline mulje, ma arvan, et meie eelarve arvestades nende kohustustega, äh, mis riigi ja valitsusjuhid on võtnud, äh, nende avaldustega, mida nad on teinud, äh, mulle tundub, et see eelarve ei ole nende ülesannete kõrgusel. niisiis, igatahes ma usun, et lepitusmenetlus saab olema äärmiselt raske ning me peame valmistuma Ähm, me peame olema paindlikud, me peame olema mõistvad. Äh, tegemist saab olema äh, korraliku jõuprooviga. niisiis, äh, sellega lõpetame esimese triloogi teema, mis oli omamoodi soendus ja läheme nüüd edasi kirjaliku muudatusettepaneku juurde kaks ja kui lubate, siis annan sõna komisjonile Äh, kes tutvustab meile siis seda ettepanekut üldisemalt. aitäh, esimees. Äh, ma tutvustan äh, siis selle kirjaliku parandusettepaneku kaks peamisi jooni ja kõneleja läheb üle inglise keelele. möödunud nädalal siis komisjon saatis kirjaliku parandusettepaneku, sellepärast et praegu eh, on jõudnud eh, kätte aeg, kus põllumajanduskulude eh, kalkulatsioone ajakohastatakse ja me tahame teha järg-, paremaid prognoose järgmiseks aastaks, aga sellel aastal tuleb arvestada veel ühe olulise elemendiga selles kirjalikus parandusettepanekus. nimelt Äh, nende pakettide mõju eelarvele, jutt on pakettidest, äh, mis äh, võeti vastu septembris selleks, et tulla toime pagulaskriisiga. ma alustaksin sellest, et annan olukorrast ülevaate ja siis räägin üksikasjadest. alustaksin selle paketiga, mis puudutab rännet ühtekogu siin kirjalikus parandusettepanekus teeb komisjon ettepaneku tugevdada teatud meetmeid eh, ühe koma viie miljardiga. Eh, kulukohustustes eh, need summad on siis mõeldud meetmetele, mis on vajalikud pagulaskriisiga toimetulemiseks. niisiis ühe koma viie miljardi võrra me suurendame kulukohustusi Äh, siia äh, käib ka sada nelikümmend miljonit äh, selleks, et suurendada humanitaarabi, et kolmandates riikides kõige pakilisemate probleemidega toime tulla, eriti siis Euroopa Liidu naaberriikides siis rubriigis kolm on viiemeetmeline pakett, millest hetke pärast kõnelen ja nelja ja kolmandas rubriigis äh, su, suurendatakse siis äh, kulutusi äh, ühe koma kolme miljoni suurus ja seitsesada üheksakümmend miljonit siis makse, maksete osas. nüüd esimene meetmete pakett puudutab erakorralise abi suurendamist äh, Äh, asüülirände ja migratsioonifondi ning samuti sisejulgeolekufondi. niisiis need, see esimene meetmete pakett puudutab üheksakümmend nelja miljonit kulukohustusi. Äh, teine äh, meetmete pakett puudutab kulusid, mis on seotud ümberasustamise paketiga ja siin on kaks eraldiseisvat nõukogu otsust, mis puudutavad esialgselt neljakümne tuhande inimese ümberpaigutamist ning sellele lisandus siis teine pakett, sada kakskümmend tuhat inimest veel täiendavalt, nii et, et ühtekokku sada kuuskümmend tuhat inimest, kes tuleb ümber paigutada Äh, sellega seonduvad assigneeringud, mis komisjon kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks välja pakuvad, on ühtekokku äh, kaheksasada üheksakümmend miljonit äh, kulukohustusi. kolmas meetmete komplekt puudutab Frontexit ning siin suurendatakse vahendeid seitsmekümne miljoni võrra operatiivtegevuseks iseäranis äh, pagulaste tagasisaatmisel koostöös äh, kolm äh, liikmesriikidega ja nõndanimetatud kiirregistreerimiskeskuste loomist. niisiis seitsekümmend miljonit siis kulukohustused suurenevad. neljandaks elemendiks on kolme agentuuri Frontexi, EASO ja Europoli võimekuse suurendamine ning nende personali suurendamine äh, ühtekokku kolme ameti jaoks siis äh, saja kahekümne ametikoha võrra äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peaks need ametid siis täisvõimsusel tegutsema ja kulud on siis peaaegu kuusteist miljonit nende kolme ameti kohta. ning lõpetuseks teeb komisjon ettepaneku suurendada äh, kolmesaja kümne miljoni võrra AMIF-i äh, asüülikomponenti äh, nelisada üheksakümmend miljonit, siis ta-, kolmteist miljonit tagasisaatmiseks ja sisejulgeolekufondi piirikomponendi ja kaheksakümmend kaks miljonit on siin ette nähtud. Need täiendavad summad võivad, võimaldavad siis parandada liikmesriikide asüülisüsteemi ja pagulaste vastuvõtuvõimet, iseäranis nendes riikides, kuhu sisserändajaid on tulnud eriti palju, võimaldavad kiiresti läbi vaadata asüülitaotlusi ning see peaks vähemalt osaliselt äh, aitama siis toime tulla rändesurvega äh, ka ja rakendada koheseid meetmeid ka välispiiril. kuna rubriigis kolm on äh, ülempiir juba ületatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõus, siis teeb komisjon ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument see on üks nendest instrumentidest, mida mitmeaastane finantsraamistik võimaldab ning ühtekokku arvestades saja kahekümne nelja miljoniga, mida eelarve eelnõus juba paindlikkuse instrumendist nõuti, oleks kokku üks koma viis miljardit, mis võetakse siis kasutusele läbi paindlikkuse instrumendi lisaks siis rubriik kolme ülempiirile ühtekokku, et anda teile aimu nendest äh, jõupingutustest, nende jõupingutuste suurusjärgust äh, kahe aasta jooksul, kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, vahendite hulk, mis kasutusele võetakse, on umbes üheksa koma kaks miljardit, see tähendab kaks korda nii palju, kui esialgselt plaanis oli nendele meetmetele rubriigis kolm ja äh, rubriigis neli. Äh, need meetmed on suunatud siis pagulaskriisiga toimetulemiseks. üheksa koma kaks miljardit äh, sisaldab ka Aafrika usaldusfondi, kus osa vahendist tule, vahenditest tuleb tegelikult Euroopa Arengufondist ja nüüd äh, kõneleksin äh, selle kirjaliku paranduseelarve põllumajandusosast, see on äh, traditsiooniline osa sellisest parandusettepanekust igal sügisel ja siin komisjon teeb ettepaneku tugevdada või suurendada erakorralisi meetmeid Äh, peaaegu seitsmesaja miljoni ulatuses ja sellest viissada miljonit on mõeldud ajutisteks meetmeteks piimandussektoris äh, ning äh, see on mõeldud ka sealihasektorile ning siis veel toetusmeetmed puu- ja köögiviljale, mis kiideti heaks mõned kuud tagasi pärast seda, kui Venemaa pikendas embargot puu- ja köögivilja impordile. niisiis eh, ühtekokku kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu suurendatakse siis eh, kulusid eh, selles vallas peaaegu seitsmesajale miljonile mis puudutab nüüd neid assigneeringuid, mida nõutakse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvesse, siis siin on meil ka häid uudiseid, nimelt need tulud, mis tulevad piimalõivudest ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahendite oodatust väiksemas kasutamises on toonud kaasa selle, et need tulud, millega saab katta siis osakulusid, on üks koma üks miljardit rohkem, kui esialgselt hinnati, kui seda eelarve eelnõu ette valmistati ning äh, nende kulude mm, kogumõju ja, ja siis äh, olemasolevate tulude äh, maht võimaldab Euroopa Põllumajanduse tagatisfondile nelisada seitsekümmend seitse miljonit siis vähem eraldada, kui esialgselt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõus ette nähtud sellele vaatamata on üldised kulutused põllumajandusele eh, paneme siia siis sisse ka kõik need tulud, eh, siis need kasvavad eh, kuussada kuuskümmend miljonit võrreldes esialgse ettepanekuga. kirjalikus parandusettepanekus on ka terve rida muid ettepanekuid, millest annan kiire ülevaate. kõigepealt viie miljoni võrra suurendatakse vahendeid, mis on äh, seotud äh, Euroopa Investeerimisfondiga. Äh, selle, need on suunatud just VKE-dele. Ähm, need on mõeldud siis, siis nendele toodetele, mis on seotud EFSI-ga arve, arve, arvatakse, et tegemist on siis ajutise nähtusega, enne kui äh, siis kasutajate tasudest eelseisvatel aastatel need summad tulevad. niisiis, äh, komisjon on teinud ettepaneku ka äh, vähendada neid kulusid, mis on seotud rahvusvaheliste kalanduslepetega ning jutt on siin, siin nüüd rubriigist kaks ja need prognoos, kulud on siis korrigeeritud vastavalt viimastele prognoosidele. komisjon on samuti teinud ettepaneku suurendada kahekümne kolme miljoni võrra assigneeringuid eh, omaenda personalile eh, selleks, et komisjon eh, saaks täita need ametikohad, mida tabelis on ette nähtud Äh, on äh, niimoodi siis äh, suurendatakse ametikohtade täituvust ühe protsendi võrra ja hetkel eelarve eelnõu tugines siis vabade ametikohtade arvu määrale kolm koma neli protsenti. me oleme vähendanud ametikohtade arvu selleks, et sellest viiest protsendist kinni pidada ja nüüd komisjon Äh, üritab vabanenud kohti kiiremini täita ning äh, komisjon tahaks kasutada tõhusamalt äh, siis vahendeid ja hoolitseda selle eest, et vabu ametikohti aasta jooksul oleks vähem. aga selle kõigega ka siis käivad kaasas ka assigneeringud ning iseäranis on neid vaja selleks, et toimed, neid täiendavaid äh, töötajaid on vaja siis selleks, et rändeprobleemidega toime tulla ning toetada personaliga just neid komisjoni talitusi, mis selle probleemiga tegelevad. ning selles kirjalikus paranduse ettepanekus äh, nähakse ette ka tehnilised korrektsioonid äh, ametikohtade tabelis ähm, jutt on konkreetselt energiareguleerijate koostööameti struktuuris ja see on seotud siis äh, samuti muutustega ametikohtade tabeli struktuuris. nii et, et ühtekokku üldised kulud äh, selles äh, kirjalikus parandusettes näevad ette ühte miljardit seitseteist miljonit kulukohustustena aastal kaks tuhat kuusteist ja maksed suurenevad üheksasada neliteist miljonit ning komisjon loodab, et need kirjaliku parandusettepaneku elemendid äh, leiavad arvessevõtmist ka lepitusmenetluse käigus ja me tugineme nendele positiivsetele äh, kogemustele, mis meil on olnud seitsme paranduseelarvega, mis siiani on heaks kiidetud, aitäh! suur tänu komisjonile nende täpsustuste eest me saime väga hästi aru, mis on äh, selle äh, parandus, kirjaliku muutmise ettepaneku number kaks äh, peamised seisukohad, aga loomulikult kuigi me nõustume teie seisukohtadega, peame me sellele mõtlema kõigepealt loomulikult lepitusläbirääkimiste kontekstis. härra Kaier või härra Dupre, kumb saab esimesena sõna, härra Dupre? härra Kaier on raportöör, ma arvan, et tema peaks võib-olla esimesena saama sõna, ta on järgmisel aastal eelarveraportöör ja annaksingi sõna talle sellepärast üle. sellepärast, et lihtsalt äh, nii on äh, meil hierarhias. aitäh, ma ei tahtnud küll sõna saada, aga kui mulle nii sõbralikud sõnad pakutakse, siis ma ei saa muidugi ka vastu panna jah, ühelt poolt äh, on tegemist muudatusettepanekutega, mis eelarves kajastavad seda, mida poliitiliselt on otsustatud. kui me vaatame ne, seda ümberpaigutamist, siis äh, see koda toetab ümberpaigutamist, tegemist ei ole mitte ainult tähtsa poliitilise otsusega, vaid otsusega, mis tõesti nõuab ka vahendeid ja seepärast on ka täiesti õige see lähenemine, aga see näitab veel kord, et ülesanded praegusel hetkel on suuremad kui vahendid, mis nende ülesannete täitmiseks komisjoni eelarve ettepanekus kirjas ja ka nõukogu ettepanekutes. nii et tegelikult äh, tuleb äh, nõuda seda, et nõukogu nüüd midagi ette võtaks, sest kui nõukogu omaenda otsuseid tõsiselt võtab, siis ei saa see ettepanek praegusel kujul püsima jääda. meie jaoks on tõesti väga tähtis ükskõik milline vihje selle kohta, millal nõukogu kavatseb teha uue ettepaneku sest ainult siis saame me ka tõsimeeli hakata läbirääkimisi pidama. sest äh, ei saa ju olla nii, et äh, nõukogu enda ettepanek jääb maha tema enda otsustest. mul on üks äh, üksikasju puudutav küsimus ähm, ja siis üks tausta puudutav küsimus. mind üllatab äh, see, et komisjon Frontexile tagasi, paneb tagasisaatmise vastutuse siiamaani on see olnud äh, liikmesriikide ülesanne. kui Saksamaa seaduste kohaselt äh, pagulane ei saa varjupaika, siis äh, Saksa ametivõimude ülesanne on ta lennukiga tagasi saata ja seda ka rahastada nüüd äh, ilma, et ma õigusloomilist alust täpselt äh, teaks, ei ole ma päris kindel, kas Amifi fond saab seda otsustada, et kasutatakse varjupaiga rände integratsioonifondi vahendeid selleks, et tagasisaatmist kinni maksta. teoreetiliselt on see mõeldav, aga ma ei tea, kui mõistlik see on kui liikmesriikide ülesandeid äkitselt hakatakse Euroopa Liidu tasandilt rahastama. kui ma mõtlen lähimuspõhimõtte peale, siis see on minu arvates vale, aga praegusel hetkel on olukord selline, et ei tea, kas me tõesti saame künde ja hammastega põhimõtetest kinni pidada. aga miks Frontex? mina toona, kui olin raportöör ametite eelarvete osas, mul ei olnud mitte midagi selle vastu, et me äh, ametite eelarvet suurendaks, aga Frontexi ülesanne vähemalt siiamaani pole olnud tagasisaatmine ja kui see nüüd äkitselt kuulub tema pädevusvaldkonda, siis tuleb meil kõigepealt vaadata üle Frontexi ülesanded ja läbi rääkida ka uuesti personaliküsimused, sest on täiesti selge, et meil tuleb ka vahendid ümber jagada. ühed ülesanded on äh, riiklikud ja mingil hetkel tuleb nüüd komisjon välja ettepanekutega, tuleb suurendada vahendeid nii Amifi kui ka Frontexi jaoks, nii et mulle tundub, et äh, nendel argumentidel ei ole siiamaani piisavalt vettpidavust jah, siin on väga palju trikitatud konkreetselt selles punktis ma saan aru äh, me räägime nendest kriisikeskustest niimoodi härra freda on eks ju kui tahate ma vastan sellele küsimusele kohe või või vastan hiljem või või mismoodi ei jaa no vastake hiljem vabandust teine küsimus, siin on päris palju trikitatud. just praegu, kui nõukogu esmaspäeval meile ütleb, et eelarvedistsipliinist kinnipidamine on tähtis, alustab komisjon läbirääkimisi eelarve muu-, lisaeelarve number kaheksa üle ja kui ma nüüd eile õigesti aru sain, siis tegelikult komisjoni oma vahenditest saame me veel üheksa koma kaheksa miljardit juurde. ei, siiski üheksa koma neli. just, üheksa koma neli. see tähendab ju, et äh, raha puuduse pärast praeguses eelarvemenetluses liikmesriigid põhja ei lähe sest kui ma sellest õigesti aru saan, siis äh, komisjoni hinnangud olid õnneks liiga pessimistlikud, omavahendite saadav tulu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve äh, puhul on üheksa koma neli miljardit rohkem kui eelnevalt prognoositud. nüüd on liikmesriikidel võimalik neid vahendeid kasutada et na, sellega on võimalik liikmesriikide SKT-st äh, tulenevat panust vähendada, see on küll väga tore, aga mida me teeme selle ootamatult sülle kukkunud kasumiga? teoreetiliselt võiks seda ju kasutada selleks, et lisaülesandeid rahastada. nii et eelarvedistsipliini argument, mis esmaspäeva õhtul välja toodi, muutub järjest nõrgemaks maailm on täis dogmasid ja nõukogu kõige tähtsamaks dogmaks on olnud finantsraamistiku ülempiirist kinnipidamine. ma saan aru, miks see niimoodi on, saan aru, eriti kui mõtlen poliitilise olukorra peale Ühendkuningriigile, Kuningriigis, et jah, et seal on see eriti suureks dogmaks aga kui nüüd äkitselt on nii suured need sissetulekud olnud, siis võiks ju liikmesriikidele anda raha ülesannete lahendamiseks, mida nad siiamaani teinud ei ole, nii et ma arvan, et oma poliitilistes kaalutlustes peaksime me ka sellega arvestama. ma oleksin väga tänulik, kui te saaksite natukene ka selgitada seda üheksa koma neljat miljardit, et kust see täpselt tuleb Monsieur.... suur tänu, härra Dupre nüüd. suur tänu, härra esimees kõige esimene mm, märkus, mille ma teeksin, on see, et ma üldiselt äh, tunnen rõõmu selle üle, et äh, on suurendatud äh, vahendeid nii kulukohustuste kui ka makseeraldiste osas. meie tegime selle ettepaneku omal ajal ja nüüd komisjon kirjalikus muutmise ettepanekus number kaks seda, sellesama ettepaneku teeb Äh, põhimõtteliselt summade osas me oleme kokkuleppel mis tähendab seda et me võime koondada ühtse rinde teise eelarvepädeva institutsiooni vastu kus me eeldame praegu seda et nad ei ole nõus äh, sellega neid äh, vahendeid on vaja aga suurendada rubriik kolm ja nelja jaoks need on väga oluline eriti humanitaarabi kontekstis ja see puudutab ka põllumajandusvahendeid, nii et ma tunnen rõõmu selle üle, mille komisjon on välja, välja pakkunud ja loodetavasti meie ühine rinne siis toob ka tulemusi. samas aga, härra esimees, on mul mõned küsimused äh, praeguse olukorra kohta komisjonile nüüd välja pakutud eelarve suurendus äh, rubriigis kolm 3 siin on väga oluline äh, saja kahekümne tuhande inimese ümberasustamise küsimus äh, ehk siis äh, sada kakskümmend neli miljonit eurot ja tuhat viissada neli miljonit eurot kas ma saan äh, nüüd äh, aru, et see puudutab ainult seda sada kahtekümmet tuhandet, mitte neid neljakümmet, kelle osas me oleme juba kokkuleppele jõudnud, ma tahan lihtsalt teada, et kas me räägime siin saja kahekümnest tuhandest lisainimesest, kes tuleb äh, ümber paigutada? sada kakskümmend tuhat kas need nelikümmend tuhat inimest ei saa seda, neid lisavahendeid, mis on praegu ette nähtud äh, ja, ja kui miks, kui ei, siis miks? ja järgmine küsimus ja tulen tagasi arutelude juurde, mis meil varem on juba olnud äh, ja mis äh, tegelikult äh, puudutavad sama, millest rääkis härra Kaier, Frontex. on täiesti selge ja komisjon ka ütles, et nad tahavad Frontexile anda tagasisaatmise osas algatuspädevuse. praegu sellist algatusõigust neil ei ole ja seega peab maha pidama arutelud õigusliku aluse osas, mis annaks neile selle algatusõiguse aga kui lubate, tuleksin tagasi ühe asja juurde, millele me rõhutasime juba ka varem. nimelt, kui me nüüd vaatame seda alust, mille alusel need tagasisaatmised siis peaksid toimuma ja millist fondi kasutatakse, Amifit peaasjalikult, kolmkümmend kaheksa miljonit, mida te nõuate lisaks äh, makseerald-, äh, kulukohustuste ja makseeraldiste jaoks peaksid tulema peaasjalikult kaheksateist null kolm null neli eelarvereast ja tegelikult on selle eelarverea valik natukene üllatav. siin on öeldud nimelt selleks, et toetada legaalset rännet Euroopa Liitu ja toetada tõhusat eh, kolmandate riikide kodanike integreerimist. ja siis on öeldud öö, eh, see hõlmab ka äh, tõhusat tagasisaatmise poliitikat nii et sedasama eelarverida kasutatakse integratsiooni edendamiseks kolmandate riikide kodanike puhul ja samas nende tagasisaatmiseks ja ausalt öeldes ma olen väga üllatunud eh, sellepärast, eh, kuivõrd meil on olnud juba varem see arutelu, me arvasime, et see ei ole küll väga õige valik, eh, et me peaksime natukene äh, Amifi osas äh, teistmoodi lähenemine, minu meelest see on väga oluline, et me räägiksime loomulikult tagasisaatmise korraldamisest, aga seda peaks tegema konkreetsetel alustel, selgetel alustel, nii õiguslik alus peab olema selge kui ka see, kust tulevad selle jaoks äh, ette nähtud vahendid ja mul on veel üks küsimus. Te ei rääkinud äh, praegu komisjonipoolsest panusest äh, Madat fondi rahastamiseks. tegemist on siis äh, Süüriale suunatud fondiga, see rahastatakse osaliselt siis Euroopa Liidu eelarvest ja teine oluline osa sellest fondist tuleb liikmesriikide eelarvest. kas praegu ette nähtud kujul äh, läbi selle kirjaliku muutmise ettepaneku on meil piisavalt vahendeid selleks, et mandaati fondi samuti rahastada, äh, nii nagu äh, see välja kuulutati? kas need vahendid on olemas, ma arvan, et jah, aga ma ei ole selles veendunud, nii et palun kinnitage seda ja siis mul on veel üks küsimus ja see on minu viimane läbirääkimiste käigus jooksul, mis praegu toimuvad Türgiga. esialgu räägiti ühest äh, miljardist lisaeurost ja nüüd ei ole aga võimalik äh, kokkulepe enam Türgiga, kui me ei anna vähemalt kolm miljardit eurot, kolm miljardit lisaks, kui ma nüüd õigesti aru sain Türgi positsioonidest, kolm miljardit lisaks sellele, mis on antud juba äh, liitumiseelse abina. see kolm miljardit eurot kui me jõuame Türgiga kokkuleppele, kust need rahad tulevad? E, millis, milliseid vahendeid kasutatakse nende rahade mobiliseerimiseks? kas see võetakse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest kuidagi, kas on mingisugune er er teistmoodi rahastamissüsteem eh, välja arendatud ja kas eh, ühesõnaga on oota, oodata, et kolme miljardi ulatuses tahetakse tõsta siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet mingil hetkel? nii palju minu poolt. härra Torvalds. aitäh ma jäin natuke hiljaks, nii et evangeeliumist äh, mingist osast jäin ilma komisjoni poole evangeeliumist, nii et võib juhtuda, et äh, küsin juba midagi, millele on vastatud, millest on räägitud mul on jäänud tulje, et siin on tegemist väga naljaka nullsumma mänguga. nii kui komisjon tuleb välja mingi positiivse ettepanekuga, siis liikmesriigid natukene hiljem teevad negatiivse ettepaneku ja lõpuks ongi meil tulemuseks suur ümmargune null. kui ma vaatan neid numbreid, mida me kuulsime, siis äh, peaks olema võimalik nende korrapoliitiliste probleemidega tegeleda siin on välja toodud rõõmu selle üle, et me saame nende ülesannetega hakkama, aga kas me oleme võimelised ka tegelema komisjoni maksmata arvetega? see on minu põhimõtteline küsimus, kõige tähtsam küsimus ja teiseks, mis puudutab piima äh, ja seakasvatus, siis ka nemad saavad vahendeid, aga see on ÜPP-st välja võetud. ja täh-, see tähendab seda, et äh, ka seal võib tekkida probleeme äh, ja et tegelikult ei lahendada neid tõelisi probleeme, mida on endaga kaasa toonud äh, Venemaa embargo. ja veel üks küsimus, mida nägin paar päeva tagasi et me maksame liiga palju kalandusele väljaspool Euroopat äh, kuussada tuhat miljonit või midagi sellist oli see number. ma olen teatud kalanduslepete raportite äh, variraportöör ja ma arvan, et on õige öelda, et sellised asjad toimuvad see kõik on liiga kallis, aga mitte keegi ei pööranud sellele tähelepanu ja nüüd on meie laual õudne arve. nii et oleks väga hea, kui ma selle kohta saaksin selgitusi. Merci, monsieur Maragall. härra Maragall, palun. suur tänu, härra esimees. Äh, mul on väga lühikene küsimus või pigem märkus ja põhimõtteliselt äh, samal teemal, millest rääkis härra Depre, nimelt Euroopa Liidu ja Türgi vaheline kokkulepe. ja tahtsin äh, lihtsalt äh, veel lisada härra, proua Merkel äh, oli, sellel nädalal tegutses pigem äh, mitte Saksa kantsleri, vaid äh, Euroopa Liidu kantslerina. istus seal palees suurepärane tegelikult imidž. kas ta lahendab ära siis nüüd ka meie eelarve? ja mulle tekitab erilist muret see ettepanek äh, kaasata läbirääkimistesse ka äh, pagulaslaagrite rahastamise küsimused ja seostada need liitumisläbirääkimistega minu meelest see oleks äärmiselt problemaatiline praegu on aga näha seda, et äh, loogika on äh, praegu selline, et jaotatakse lihtsalt vahendeid ühest kohast teise ümber. meil ei ole mitte mingisugust äh, reformipoliitikat ees selleks, et eelarve piirmäärad ümber arvestada, see on absurdne, mis praegu toimub. suur tänu, härra Kölmel. aitäh, härra esimees väga paljud argumendid on juba ära öeldud, mul on väga kahju, et kolleeg Kaier ära on läinud, sest ma tahtsin öelda, et tal on õigus. ma arvan, et nende suurte kriiside kõrval praegusel hetkel on meil ka tegemist eelarvepoliitilise võimalusega me täiesti ootamatult, vähemalt me, suurem osa meie arvates, on meile sülle kukkunud üheksa koma neli miljardit eurot ja minu küsimus komisjonile oleks, et kas äkki oleks võimalik ja isegi mõistlik äh, seda raha mitte nii, nagu tavaliselt ette nähtud liikmesriikidele tagasi saata tasaarvestuse korras, äh, vaid suurt osa lihtsalt reservi suunata selleks, et me nende suurte ülesannetega mis kindlasti ka veel kasvavad, hakkama saaksime. minu arvates on ülitähtis see, et me mitte lihtsalt raha vastu ei võtaks ja seda lihtsalt laiali loopida ja üritada erinevaid aukusid täis toppida. meil on vaja poliitilist plaani, strateegiat muidugi me tahame aidata kõiki neid inimesi, kes tulevad Euroopa, nad ei tule sellepärast, et äh, neil üks päev selline mõte pähe torkab, vaid sellepärast, et neil läheb halvasti. aga sellegipoolest tuleb äh, väga täpselt äh, mõelda ka selle peale, et humanitaarabi peaks olema seotud majanduslike võimalustega aidata ja ma olen ka varem öelnud, et on väga suur vahe, kui Saksamaal vastavalt praegustele arvudele vähemalt kümme tuhat eurot äh, makstakse ühe pagulase kohta aastas äh, ja kriisipiirkonna lähedal äh, vastuvõtulaagris saan sama summa eest aidata mitte ainult ühte inimest, vaid kahtekümmend või viiskümmend viitekümmet inimest, vastavalt sellele, kus ma praegu olen. nii et võib-olla äh, oleks mõistlik praegu välja töötada üle-euroopaline strateegia selleks, et me tõesti hakkaksime ka rohujuure tasandil põhjustega võitlema sest ma olen veendunud, et kui meil see õnnestub, äh, siis me teeme täpselt seda, mida Euroopa kodanikud tahavad ja ma tean, et minu koduriigis Saksamaal on tõesti olukord väga pingeline ja mul oleks väga kahju, kui see halb õhkkond tegelikult kogu Euroopa Liidu projektile üle kanduks ja sellepärast ma leian, et eelarvekomisjon äh, vastavatelt valdkonnakomisjonitelt peab praegu nõudma, et selline poliitiline kontseptsioon välja töötatakse ja meie peaksime siis ka komisjonilt äh, nõudma, et äh, komisjon hoolitseks selle eest, et kui on välja töötatud kontseptsioon, oleksid olemas ka rahastamisvahendid. aitäh! proua Gardia Zabal suur tänu, härra esimees. härra Dupree ütles, et äh, ta on rahul selle kirjaliku muutmise ettepanekuga, mille esitas komisjon, sellepärast et see vastab põhimõtteliselt sellele, milles leppis kokku ka parlament, nii et pool tööst on justkui nagu tehtud. kui me räägime aga pagulastest äh, siis äh, tuleb äh, minna kolmepoolsetele läbirääkimistele ja seal ka see asi kokku leppida nüüd edasi tuleb rääkida noorsootagatisest äh, kärbetest junckeri kavast ja horisont 2020-st ütleksin omalt poolt aga ainult nii palju et meie komisjon tegelikult aga pagulaspaketi osas ju niimoodi ei hääletanud ja mul on väike mure sellega, mul on äh, ettepanek äh, ka komisjonile ametite ja agentuuride kohta. komisjon oma hääletuses, meie komisjon hääletas selle poolt, et äh, EASO personali tuleks suurendada ja Frontexi oma samamoodi ja me ei ole sugugi huvitatud sellest, et ähm, komisjon äh, ekslikult arvaks, et ametite ja agentuuride asi on tänaseks lahendatud. nii et põhimõtteliselt äh, me oleme äh, laias laastus teiega nõus, kuid ega ärge arvake, et ametite ja agentuuride asi on lahendatud töötajate arvu tõstmine on, on, on veel lahendamata. sotsiaaldemokraatide vaatevinklist äh, on see väga oluline ja arvestades seda, mis siin komisjonis kokku lepiti. see oli lihtsalt minupoolne soovitus komisjonile, et ärge seda unustage. ja me tuleme selle asja juurde tagasi siis, kui see, kui see läbirääkimistel ka juba päevakorda tuleb nii et äh, ärge palun seda unustage. mis nüüd puudutab kaheksandat äh, paranduseelarve projekti, sellest me räägime järgmise päevakorrapunkti all, siis räägin mina ka sellest hiljem. rohkem sõnasoovijaid ei ole. ja mul on ka üks küsimus. väga palju räägitakse nende rändevoogude mm, põhjuste vastasest võitlusest. see on, nimelt äh, on jäänud mulje, et natukene lihtsustataks neid põhjuseid, mille pärast inimesed on hakanud liikuma ja proua Georgieva äh, tahab tulemustepõhist eelarvestamist äh, üheks tulemuseks peaks olema ju meie eelarvele siis see et et inimeste liikumine väheneb ja äh, tuleks siis, ma ei tea, suurendada kas piirivalve või äh, rannikuvalves töötavate inimeste arvu. kas, kas niimoodi on sellele lähendatud ja lisaks sellele veel see kolm miljardit, mis äh, sellel nädalavahetusel ka õhku paisati ja ilmselt proua Mogherini saat-, delegeeris ilmselt proua Merkeli oma nimel ähm, äh, Euroopa Liitu esindama ja nii ilmselt oligi. tal on täiesti õigus seda teha. ja põhimõtteliselt, kuivõrd Euroopa Komisjoni seisukohad lähevad praegu kokku meie hääletuse tulemusega, välja arvatud Euroopa ühendamise rahastu ja Horisont kaks tuhat kakskümmend, tahame me nüüd äh, näha seda, et nõukogu teeb nii, nagu teeb komisjon, äh, seni me sellist liikumist veel ei ole näinud, äh, nõukogu ähm, kirjaliku muutmise ettepanek number kahe osas oma seisukoha ütleb välja järgnevatel päevadel, aga nüüd võib-olla härra komisjon, komisjoni esindaja annaksin sõna teile, et te saaksite vastata nendele küsimustele ja märkustele, mille esitasid kolleegid. suur tänu, härra esimees, ma üritan vastata siis esitatud küsimustele kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, et tõesti väga paljuski lähevad äh, kokku ähm, teie parlamendi seisukohad, nii nagu need on väljendatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta paranduseelarve äh, raportis ja meie kirjalikus muutmisettepanekus number kaks härra Dupre ja proua Kardiasabal seda rõhutasid, nii et äh, tõesti seisukohad väga paljudes punktides ühtivad. aga nüüd edasi, konkreetsemalt siis need küsimused ähm, ja härra Kaier ja härra Kölmel küsisid küsimuse Frontexi rolli kohta ja tõsi on, kui lubate lähen üle inglise keelele, ütleb härra, ütleb härra kõneleja. mis puudutab tagasisaatmist, siis äh, Frontexil ei ole siin tõesti algatuspädevust, aga Frontex äh, saab läbi äh, lisameetmete lihtsustada tagasisaatmist, noh näiteks ühislendude korraldamist päritoluriikidesse, siis nendesse riikidesse, kus kust pärinevad inimesed kellel ei ole varjupaiga saamise õigust ja frontexil tõesti oleks võimalik siin aidata ähm, kui nüüd peame silmas seda et ilmselt vaadatakse üle frontexi ähm, põhikiri ja nende tegutsemisvald äh, nii nagu president juncker on välja kuulutanud siis äh, loomulikult äh, tuleb äh, väga põhjalikult üle vaadata Frontexi roll ja et kuidas see peegeldub ähm, ka liikmesriikide tegevuses. et kuida-, ka nendes tegevustes, mille osas liikmesriikidel on täna veel suveräänsus ja pädevus. aga loomulikult me tahame, et Frontex oleks nii tõhus, oma töös kui võimalik ja aitaks meil maadelda seal nende raskustega, mis meie ees täna seisavad nii palju siis selgituseks nende lisavahe, nendele lisavahenditele, mille me kirjalikus muutmise ettepanekus oleme välja pakkunud. nüüd edasi veel äh, teised aspektid äh, pagulaskriisi lahendamise osas. härra Depree, te küsisite, et kas selles äh, kirjalikus muutmise ettepanekus on, kas see on seotud teise paketiga? jah, sada kümme miljonit, need sada kakskümmend miljonit tulevad siis lisa, sada kakskümmend tuhat, vabandust, lisaks neljakümnele tuhandele. esialgu ei ole ette nähtud nende inimeste ähm, transpordikulusid ja sellepärast ongi vaja seda kirjalikus muutmise ettepanekus äh, teha nüüd öö, äh, poliitilise varjupaiga taotlejate ja nende tagasisaatmise osas eelarve peab siin arvestama ka muidugi äh, rakendumismeetmetega ja üsna tihti äh, on vaja eelarves ette näha teatud paindlikkus võimalike uute meetmete jaoks ähm, nii integratsiooni kui ka tagasisaamise osas nii et äh, komisjoni argumendid kiire tegutsemise osas on alati olnud see, et eelarve peab äh, suutma ka kiiresti reageerida tekkivatele probleemidele. aga sellega võib loomulikult kaasneda see oht, et kogu asi on, äh, seda asja on kõike tegelikkuses väga raske rakendada. sekkub härra esimees härra Dupree tahtis äh, teid korraks, äh, teile vahele segada, lubate? ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma saan aru sellest mõttekäigust, äh, mida komisjon esitas ja ma hindan seda, aga mul on küsimus selle konkreetse eelarverea kohta ühest ja samast eelarvest rahastatakse integratsioonimeetmeid ja tagasisaatmise meetmeid ma lihtsalt ei saa aru kuidas on võimalik äh, seda teha, see ei ole ju, kehtivad ju nende kahe tegevuse puhul täiesti erinevad loogikad. ma saan aru, et kahte eelarverida omavahel oleks võimalik äh, võrrelda ja seal sisemiselt teha äh, ülekandeid, aga ma ei saa lihtsalt aru, kuidas ühest eelarvereast saab mõlemaid neid tegevusi rahandada, härra esimees annab sõna tagasi komisjonile. ma teen ettepaneku neid arutelusid jätkata, võib-olla ka selles punktis, võib-olla kahepoolsel tasandil ja võib-olla kolleegide toetusel, kes täpsemalt vastutavad rakendamise eest. ma ei tea, kas ma nüüd äh, räägin praegu kaheksandast paranduseelarvest või härra esimees ütleb, et ei. Äh, suur tänu, ma võtsin, panin need küsimused kirja ja vastan siis nendele hiljem härra esimees, teie esitasite küsimuse selle kohta, et kas kirjalik muutmise ettepanek äh, näeb juba ette meetmeid piirivalveks või Euroopa ranniku kaitseks, vastus on ei, selles äh, muutmise ettepanekus seda ei ole sees, aga see mõte on praegu komisjonis laual ja on tulemas ka seadusandlikud ettepanekud need äh, peaksid tulema üsna kiiresti, ma saan aru, et siis sellel ajal tuleb hakata rääkima. härra esimees ütleb, et no see on ikka väga pakiline küsimus, iga päev äh, me ju näeme seda äh, telekas, kuidas inimesed tulevad üle piiri, kui palju neid on. Teil on õigus, ütleb komisjon. ja ma arvan, et kõik tunnevad, kui pakiline see probleem on ja komisjon üritabki siis luua praegu tingimused äh, selleks, et oleks võimalik äh, praeguses õiguslikus raamistikus äh, koostöö ja me oleme Frontexis juba võimaldanud seda, et liikmesriigid saadavad sinna oma eksperdid, sest et tegelikult teadmised on ju liikmesriikides selle kohta, kuidas kiiresti mobiliseerida vahendid piiride paremaks kontrolliks nii et äh, praegu on tegemist üleminekuperioodiga, kus aga ei istuta käed rüpes, vaid tegutsetakse selleks, et nii äh, hästi kui võimalik äh, vastata sellele rändesurvele. ja nüüd ametite ja agentuuride roll ja töötajate arvu tõstmine, proua Karja Sabali seisukohad ma äh, võtan arvesse ja loomulikult me seda ei unusta, ma saan täiesti aru, et te olete mures. see on teema, millest hakatakse rääkima läbirääkimistel, nii nagu härra Kaier välja pakkus võib-olla, aga selleks on muidugi vaja ka nõukogu, aga võib-olla siis räägitakse sellest ka kohe kolme äh, lepitusläbirääkimistel. nüüd see kolm miljardit Türgi jaoks. kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, et see kolm miljardit äh, see on praegu läbirääkimiste asi, see ei ole mitte mingisugune äh, kokkulepe, see ei ole ka otsus, mis äh, ülemkogul oleks vastu võetud, eesmärgiks on lihtsalt äh, suurendada koos, koostööd Türgiga, kes on äh, rändevoogude haldamisel meie üks olulisemaid partnereid. sellegipoolest selge on see, et see Süüria jaoks ette nähtud rahastu selle rahastu rahastamine siin on vähemalt ette nähtud viissada miljonit eurot see tuleb osaliselt eh, liitumiseelsest abist eh, ipast nende eelar- selle programmi eh, eelarvereast ja ootame siis et liikmesriigid vastaksid samaga nii et nii oleks siis võimalik äh, piisavalt äh, tõhusalt vastata vajadustele. tegemist on rahastuga, mis äh, on peamiseks võimaluseks siis äh, neid tegevusi rahastada ja nagu ma ütlesin, osad vahendid tulevad Euroopa Liidu eelarvest ja osad vahenditest siis liikmesriikidest. ja see kolm miljardit, läbirääkimised käivad, eks sellest me räägime siis, kui need läbirääkimised on läbi ja siis me peame hakkama vaatama äh, edasi. põllumajandus. härra Torvalds äh, viitas konkreetselt sealihasektorile ja praegu äh, kirjaliku muutmise ettepanekuga ette on nähtud kakskümmend üheksa miljonit ja komisjon äh, vaatab täpselt praegu arenguid äh, turul ja kui vajadus on, siis me suudame ka vastavalt turu muutustele reageerida. tuletaksin aga meelde, et me rääkisime sellest asjast aasta tagasi nimelt sellest, et kuidas me peaksime reageerima Venemaa poolsele impordiembargole ja, ja ka siis esitasime ka kirjaliku muutmisettepaneku, kus me nägime ette kulude vähendamise ja et kas siis räägiti sellest, et kas sellest piisab ja et kas äh, kriisirahastu vahendid olid piisavad. nüüd aasta hiljem äh, me saame öelda, et jah, need äh, makseeraldised, mis ette nähtud, olid piisavad, isegi mitte piisavad, vaid pigem aasta lõpus nägime seda, et ei täidetudki eelarvekava selles mõttes nii et komisjon oma hinnangutes äh, äh, vaatab, vaatab väga, vaatab väga-väga selgelt seda, millised on vajadused ja meie ettepanekud, mis me teeme, äh, baseeruvad konkreetsetel hinnangutel, mis on võimalik teha tänaste aspektide puhul. ma loodan, et ma ei unustanud kellegi küsimust. suur tänu, härra esimees! aitäh! aitäh, härra Freisa, kõigi nende täpsustuste eest! tõepoolest, me mainisime Frontexit, aga äh, siin äh, meie komisjoniga me käisime juunis äh, Sitsiilias ja libe kolleegidega arutasime seda teemat ka äh, Strasbourgis, ähm, aga mina tunnen ennast ebamugavalt, tundsin ennast ebamugavalt siis, siis Sitsiilias, kui mul küsiti, et mida Euroopa Liit siis teeb Äh, jah, väga paljud inimesed tulevad äh, ebaseaduslikult üle piiri, Frontex on neist kui vaatleja rollis, ta ei saa tegelikult tegutseda sellepärast, et kõik eesõigused on liikmesriikide kätes. Äh, ning see on tõeline probleem. niisiis, kui Frontexi roll kasvab, siis Äh, see on hea, aga just see käsuliin on see, mis teeb äh, muret, et kus on siis valitsuste roll. kes on need, kes otsuseid saavad heaks kiita, sellest ähm, me veel räägime, aga arvestades selle enne, seda enneolematut kriisi, millega me silmitsi oleme, äh, mulle tundub, et olen lubatud väljendada kahtlusi Eh, eelarve eh, koha pealt eh, jah, parandus, kirjalik parandusettepanek kaks on samm edasi, meil on vaja erakorralisi meetmeid, kui me suudame, selleks, et me suudaksime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastutustundlikult käituda ja praegu meil neid vahendeid ilmselgelt ei ole Äh, ning äh, nõukogu ja kõik liikmesriigid peaksid äh, sellele tähelepanu pöörama. ja nüüd läheme edasi siis ähm, paranduseelarve number kaheksa juurde, sellega seondub väga palju lootusi, aga aga kindlasti öeldakse, et meid see asi ei puuduta, siin on tegemist koormuse jagamisega liikmesriikide vahel ja äh, ja see kena unelm, millest härra äh, Kaier siin rääkis ja mida härra Kölmel toe,, mida toetas, et see, sellest ei saa midagi. härra Fresa, kas te võiksite meile siiski pisut lootust anda? aitäh, esimees. ma üritan siis tutvustada paranduseelarve number kaheksa põhielemente. tegemist on Äh, tavalise paranduseelarvega, mille eesmärgiks on äh, ajakohastada seda alust, mille alusel omavahendeid äh, arvestatakse ning mille alusel siis otsustatakse, palju liikmesriigid peavad Euroopa Liidu eelarvesse maksma. sellel aastal paranduseelarve Äh, tugineb kolmele elemendile. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, mõju eelarvele, nimelt nende bilansside ümberpaigutamine, mis eelmisest aastast üle jäid, Te võib-olla mäletate, et meil tuli teha terve rida korrektsioone seoses kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega kogutulupõhises osamaksetes ja mm, siis viivitatud maksed, millega on seotud kuus liikmesriiki, need liikmesriigid kasutasid ära võimalust siis äh, maksed edasi lükata aastasse kaks tuhat viisteist ning esimesel septembril need siis edasi lükatud maksed eh, siis kuue liikmesriigi poolt eh, jõudsid lõpuks kohale ja kokku on viis koma seitse miljardit see summa. niisiis, ja see tuleb nüüd ümber jagada kõigi liikmesriikide vahel. Eh, teiseks komponendiks ja see komponent kordub kogu aeg, on vaja vaadata neid uusi bilansse, mis on seotud kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga vee käibemaksu ja äh, rahvusliku kogutuluga ja nende alusel siis äh, arvestada ja äh, uuesti läbi vaadata, kui suur peab olema liikmesriikide panus Euroopa Liidu eelarvesse. ja siin saame üks koma neli miljardit selleks summaks. ja kolmandaks elemendiks, mis samuti oluline on, on täiendavad äh, tulud äh, tollilõivudest äh, ning tulu, mis tuleb trahvidest konkurentsipoliitika rakendamise vallas. tollilõivudest on null koma kaheksa miljardit tulud kõrgemad kui esialgu eelarvesse pandud ja äh, äh, trahvide koha pealt äh, üks koma viis miljardit rohkem kui esialgselt eeldatud ning tahaksin mainida veel, et paranduseelarves kaheksa on ka üks punkt, mis puudutab Euroopa andmekaitset, kus vähendame kulutusi saja kahekümne viie tuhande euro võrra, niisiis sellega seoses üldised kulud samuti vähenevad. tulles nüüd tagasi tulude poole peale ja küsimuste juurde, mida esitasid härra Kaier ja härra Kölmel, siis mulle tundub, et me peame eh, endale selgeks tegema, mis kaalul on tegemist on nii-öelda rahandust puudutava küsimusega, me peame vaatama erinevaid tulude allikaid ja neid korrigeerima. sellel ei ole mingisugust otsest mõju äh, kuludele, äh, mis eelarves kirjas on. meie eelarvesüsteem näeb ette, et Euroopa Liidul on vaja Ähm, luba makse äh, ja kulukohustuste koha pealt, need konkreetsed Need on piiratud mitmeaastase finantsraamistiku ähm, ülempiiridega ja kõigi muude reeglitega. Äh, nüüd, mis puudutab juba eelarves olevaid kulusid, siis komisjon arvestab seal välja omavahendite hulga, mis tuleb sisse nõuda liikmesriikidelt ja siis aasta jooksul neid äh, kalkulatsioone vaadatakse läbi, arvestades ähm, seda, kuidas on toimunud tollilõivude sissenõudmine, kuidas on muutunud käibemaksubaas, rahvuslik kogutulu ning äh, niimoodi korrigeeritakse siis äh, sissetulekuid. niisiis me ei saa öelda, et meil on üheksa koma neli eh, miljardit täiendavaid vahendeid liikmesriikidele, me saame öelda, et eh, suuremad tollilõivud eh, ja suurem sissetulek trahvidest, mida me eelnevalt ei osanud arvata, seda võib pisada uueks elemendiks, millest saavad kasu siis proportsionaalselt kõik liikmesriigid ja see on kaks ähm, koma kolm miljardit ühtekokku. Äh, ülejäänud äh, summa on lihtsalt ümberjaotamine liikmesriikide vahel selle äh, Euroopa Liidu eelarve rahastamise kohustuse ümberjaotamine, nii et, et mitte kõik liikmesriigid ei saa sellest kasu, tuleb teha korregatsioon korre,, korrektsioone, mõned liikmesriigid peavad maksma rohkem, mõned vähem, arvestades siis ähm, Äh, äh, äh, neid korrektsioone, mis omavahendite arvutamises on tehtud. ja miks komisjon ei saa kasutada seda raha? kui me võtame näiteks tollilõivud ja trahvid konkurentsipoliitika vallas, sellepärast et selle kõigega ei muutu lubatud kulukohustuste ja maksete tase eelarves mis iga aasta kokku lepitakse, selleks et kulusid suurendada, ükskõik palju raha ka kassas ei ole, peavad parlament ja nõukogu kokku leppima, et kulutused kas rubriigis kolm või neli peavad kasvama ning alles se sellel alusel arvestatakse siis reeglitele tuginedes välja omavahendid ning sellest sõltub ka liikmesriikide panus Äh, asjaolu, et aasta lõpus äh, tulude poole peal on meil äh, kaks koma kolm miljardit rohkem kui esialgselt prognoositud, ei võimalda komisjonil rohkem kulutada. ainus viis, kuidas me saame rohkem kulustada, on see, kui kaks eelarvepädevat institutsiooni langetavad otsuse kulukohustusi ja makseid eelarves suurendada läbi tavalise eelarvemenetluse niisiis äh, kahjuks äh, selline vahendite lihtsalt lihtne ümberpaigutamine praeguste seaduste järgi võimalik ei ole. aitäh! Äh, niisiis see pettekujutlus on hajutatud ning oleme jälle tagasi oma eelarve piirangute juures. ja nüüd saab sõna kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üldraportöör aitäh äh, tõepoolest, kui paranduseelarve äh, arutusele tuleb ja me näeme, kuidas liikmesriigid raha tagasi saavad, äh, siis peaksime mõtlema viisile, kuidas seda raha kasutada, selle üle läbirääkimisi pidada, meile meeldib mõelda, mida võiks selle rahaga teha, kui me saaksime selle ära kulutada. aga Äh, tõsi on, et see üheksa äh, koma neli miljardit äh, ei tähenda seda, et me võiksime rohkem kulutada, me ei saa finantsraamistikku muuta. jah, me võiksime, aga see ei ole kuidagi seotud sellega, et meil on nüüd täiendavalt üheksa koma neli, neli miljardit. me peaksime mitmeaastases finantsraamistikus ülempiire suurendama, me võiksime üritada midagi teha, jah, aga see oleks raske ning Eh, mitmeaastase finantsraamistiku muutmine oleks samuti raske. Eh, me peame vaatama, mis on kirjas kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks siiski, see on asja tehniline külg, aga poliitilise poole pealt eh, asjaolu, et meil on üheksa koma neli miljardit kuigi äh, Eh, see tuleb eh, võib-olla ainult kaks koma kolm miljardit, sellest tuleb eh, trahvidest ja muust. see võiks siiski mõjutada meie läbirääkimisi nõukoguga, sellepärast et on suur vahe, et kas meil on täiendavad üheksa miljardit või kui meil on üheksa miljardit puudus, niisiis kindlasti muudab see läbirääkimised nõukoguga palju kirgemaks me võiksime nõukogule teha ettepaneku, et kuna täiendavad vahendid on olemas ja arvestades, et, et see raha on saadud ähm, äh, trahvidest, mida on nõudnud sisse Euroopa Liit, äh, siis paluksime, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki kasutaks seda raha või, äh, või vähemalt osa sellest rahast äh, Süüria usaldusfondi jaoks sest et äh, niikuinii nad peavad seda fondi toetama. ja me võiksime näiteks teha ettepaneku, et toiduabiprogramm, äh, äh, mis on rahvusvaheliselt palunud täiendavaid vahendeid, teeksime ettepaneku nõukogule ja liikmesriikidele, et nad kaaluksid selle raha või osa selle raha saatmist Äh, nendele ÜRO äh, programmidele, mis toetust vajavad. Äh, ma arvan, et poliitilistel tasandil me võime teha mõningad ettepanekud ning loodetavasti nõukogu võtab need ka vastu. aitäh Äh, niisiis, selline on meie üldraportori arvamus, tegelikult äh, tekib küsimus, et kuhu need vahendid üldse lähevad, kas Euroopa Liidu eelarvesse või nendele eelarveridadele, mis on äh, liikmesriigid, tähendab, kas need lähevad liikmesriikide eelarvetesse, kas tegemist on äh, Äh, summadega, mis liiguvad läbi Euroopa Arengufondi. selge on see, see, et see kaks miljardit ei lähe kuhugi kaduma, see peab ta liikmesriikidele tagasi minema ja kui liikmesriigid ähm, äh, tahavad äh, seda raha kasutada piiride kaitseks, siis või ükskõik milleks, siis nad peavad ju kuskilt raha leidma. niisiis, kui Äh, kui me hakkame kõiki kulusid kõigist tuludest rahastama, siis see raha on ju kohe läinud, niisiis äh, jah, mis puudutab rändeteemat, kui see tuleb Euroopa Liidu eelarvest, äh, siis liikmesriigid ähm, niikuinii ju peavad seda rahastama ja võib-olla peaks seda raha andma ka Türgile, Liibanonile, teistele. niisiis lõpetame nüüd selle teema arutluse sellega, Äh, rääkisime siis sellest, äh, kuidas kasutada neid erakorralisi vahendeid, sellel teemal meil on tavaliselt lepitused olnud hästi, hästi pikad ja pettumust valmistavad, näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kui keegi sõna ei soovi, siiski härra Mare Kall. ei? jah, ma teen väga lühidalt, ütleb härra Mare Kall olen nõus ähm, sellega, mida proua Karja Sabal ütles. ja võib-olla lisaksin veel midagi. Äh, ma tahaksin rõhutada midagi, mida eelkõneleja ütles. Äh, meil on väga selge ja väga tugev poliitiline sõnum äh, me saame öelda, et parlamendil on väga jõulised nõudmised kodanike huvide kaitsmisel ja me tahame äh, Äh, käituda väga karmilt äh, ja järeleandmatult nõukoguga läbi rääkides ning äh, praegu oleme olukorras, mis on erand, erandlik. eelarve olukord on erandlik ning praegu on meil võimalus tulla toime nende väljakutsetega, mis meil siin Euroopas on see on see alus, millele peaksime tuginema, me peaksime selgelt välja ütlema, mida me nõuame ja, ja selle juurde ka jääma, tegema seda, mida tegelikkus nõuab. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis äh, oleks väga hea, kui äh, me äh, väga kiiresti Äh, suudaksime tõesti midagi ära teha äh, rändepoliitika vallas, et me suudaksime siin äh, leida midagi ka eelarvest ja ka see, peame vaatama, mis toimub Euroopa mm, arengueelarvega, nii et, et igatahes meil on võimalik sellest kõigest kõnelda, aga kui tuleb juttu finantsperspektiivi läbi, vahe läbivaatamisest Euh, äh, komisjon, kas komisjonil on midagi täiendavat öelda? ma arvan, et sellel teemal sai kõik nagu öeldud. niisiis äh, tänan äh, härra Larssonit, kes on inimressurssi direktor ja härra Larsson, kes on äh, Äh, tervitan siin siis nüüd äh, välisteenistuse esindajaid, nad on kohal, et selgitada meile neid tingimusi, äh, miks on võetud ametisse erinõunik rahuprotsessi jaoks Kolumbias. kes sõna võtab, kas härra Larson või härra Schäpfer? ma arvan, et mina, ütleb härra Larson härra Larsson, aitäh, esimees. jah, kõrge esindaja tahab ametisse nimetada erisaadikut härra Kilmorit, tegemist on endise Iiri välisministriga ja kaubandusministriga ja endise asepeaministriga. temast peaks saama erinõunik. ja tema ülesanded on seotud rahuprotsessiga Kolumbias ning äh, me keskendume sellele, millist hüve rahu Kolumbias toob ja kuidas Euroopa Liit saab seda rahuprotsessi toetada. Äh, ja mm, kuna teid huvitab äh, tema tasustamine kõige rohkem, siis esitaksingi teile mõned üksikasjad. meie mõte on see, et ta alustab oma tegevust esimesel novembril ja jät-, tegutseb Iirimaalt. see tähendab loomulikult, et äh, ta peab palju tööreisidel käima, aga äh, tema asukohaks on Iirimaa. me samuti ei näe seda kui täisajaga tööd. me arvame, et äh, või hindame, et kaks nädalat kahes kuus on see tööaeg ja lepinguperiood on ette nähtud üks aasta. see tähendab, et kuskil kaheksakümmend neli päeva ta töötab ning äh, ta saab tasu siis päevapalga alusel ähm, äh, A kuueteistkümne palgaastme järgi, arvestades siis äh, tema taset ning meie hinnangute kohaselt, kui tema töökoormus on selline, siis on jutt kuskil aastapalgast kuskil viisteist tuhat eurot Äh, missioonikulud äh, tuleb samuti katta meie poolt, aga äh, ta ei saa mingit täiendavat logistilist toetust sekretäriaati, ta kasutab siis kas meie teenuseid Brüsselis või delegatsioonides, näiteks tõenäoliselt Bogotas. ning loomulikult peab ta kõik oma tegevused deklareerima Äh, niisiis äh, ma arvan, et äh, see oleks lühidalt kõik, mida me selle erisaadiku jaoks, härra Kilmuri jaoks oleme ette näinud, aitäh. aitäh, härra Larson, härra Depree. aitäh, esimees. ma kuulsin välisteenistuse esindaja sõnavõttu ja äh, meie oleme tõesti äh, palgaküsimuses pädevuses. Äh, aga küsimus on selles, kui see ülesanne muutub. me ei räägi siin ainult kuludest, mille kohta mul on ka üht-teist öelda aga selle missiooni võimalustest. mul on kolm küsimust. kõigepealt, kas Euroopa Liit ja välisteenistus omab Bogotas delegatsiooni? kas see delegatsioon on suuteline äh, Äh, kuidagi seostama rahuprotsessi Kolumbias ja Euroopa Liitu, mulle tundub, et sel delegatsioonil ei ole mingit erilist võimu. nii et, et ma tahaksin teada, milline on see lisaväärtus, et meil oleks eriesindaja seal kohapeal. Äh, ja ma saan väga hästi aru, et äh, meil on vaja eriesindajad, kui äh, Äh, seda soovivad teised äh, osapooled, aga me ei tea seda täpselt, äh, kas on ka teised osa, kas teised osapooled selles rahuprotsessis soovivad meie kohalolekut, kas nad mingil moel on andnud mõista, et nad sooviks, et Euroopa Liit osaleks vahendustegevusele, toetaks oskusteadmistega, ma oletan, et on olemas mingid dokumendid, mis seda tõestavad nii et, et ma tahaksin teada, et kas on olemas mingi tõeline soov sellist erisaadikut osa, omada ja äh, tahaksin äh, äh, meelde tuletada, et meil on väga palju eriesindajaid, kes on endised ministrid, endised volinikud ja neil on väga erinevad ülesanded ning mul on küsimus, kas Eh, eh, see ei ole mingi varjatud mood endistel Euroopa Liidu eh, võtmeisikutel lihtsalt nii-öelda kuldset langevarju pakkuda. kas sellised ametid on õigustatud? niisiis, härra Ortüi ütleb, et ka härra Saani on sõna palunud. aitäh, esimees. mina tahaksin omalt poolt ka mõned küsimused lisada Äh, lisaks neile, äh, mida esitas härra Debre ja mida ma toetan. Äh, meie, nagu komisjoni esindajagi ütles, oleme palgaküsimuses pädevad, see on lähtepunkt, aga me peame mõistma ka, millise taust ja millised ülesanded sellel inimestel on, me peame seda teadma selleks, et õigustada, kas palk on põhjendatud mul on äh, neli küsimus. kõigepealt, äh, kui palju inimesi üldiselt on Euroopa Liidu palgal Kolumbias ning äh, ka siin Brüsselis, et arendada suhteid Kolumbiaga, oleks oluline teada, millised vahendid selleks juba on eraldatud kas komisjon võiks meile öelda, millised on ülesanded, mis sellel erinõunikul saavad olema? Äh, sissejuhatus sisaldas sellist üldist ülevaadet, üksikasju seal ei mainitud. miks? on vajalik, et ta oleks Kolumbias nii palju, kui äh, ma aru saan, on härra Gilmore Iirimaal aeg-ajalt lihtsalt reisib Kolumbiasse ning äh, rahuprotsess. Äh, koordinaatorite kohtumisel me käsitlesime seda teemat ning väljendati kahtlust, et kas Kolumbia rahuprotsess on juba piisava küpsuse saavutanud, et Euroopa Liit seal peaks osalema, nii et, et tulen tagasi härra Depree küsimuse juurde. kas mõni rahuprotsessi osapooltest on palunud, et äh, mingi äh, kõr-, kõrvalseisev kolmas isik, nagu näiteks Euroopa Liit selles protsessis osaleks ning äh, minu viimane küsimus, kas on mingi ekspert hinnang, äh, mille see äh, endine Iirimaa välisminister Kolumbia teemal on andnud. niisiis, äh, me kõik oleme siin teadlikult, et Euroopa Liidul on tõeline välispoliitika, aga liikmesriikidel on kalduvus säilitada ka oma välispoliitika ning lisaks sellele, et Euroopa Liit Äh, on Euroopa Liit, äh, on Kolumbias esindatud, võiksite te meile ka öelda, millised teised liikmesriikide delegatsioonid on Kolumbias ja võib-olla võiksite meile selgitada seda koordineerimisprotsessi. Äh, te vastutate inimressursside eest ning kõik riigid üritavad eelarves kärpeid teha, vahendeid kokku hoida kas siin ei oleks ka võimalik midagi kokku hoida, vähendades äh, Äh, liikmesriikide esindajaid Kolumbias ja vahendeid ühiselt kasutada. Äh, ja äh, jah, siin tõstatub veel selle lähitatud palga küsimus, nii et, et me oleme eelarvekomisjon ja need asjad on meie pädevuses. aitäh, esimees, ütleb härra Larsen ja tänan nende küsimuste eest Äh, mõned küsimused lähevad natukene äh, kaugemale minu vastutusalast ja annan hetke pärast sõna oma kolleegile. aga kõigepealt äh, ma tsiteerisin artiklit sada kakskümmend kolm ja seda suulist kutset arvestades välja pakutud lepingu tingimusi. seetõttu ma sellele väga pikalt ei peatu, ma loodan, et see asi on selge Äh, ning et äh, teavitamine on toimunud korrektselt. jah, meil on Bogotas delegatsioon. Äh, Vast-, see on vastuseks küsimusele number üks, mille härra Debre esitas. mul ei ole kaasas infot, täpse, täpset infot selle kohta, kui palju Euroopa Liidul inimesi üleüldse Kolumbias on, nii delegatsioonis kui ka siin Brüsselis ja kindlasti võin hiljem selle info edastada. tegu on äh, üsna sihipärase operatsiooniga, mis keskendub ühele konkreetsele aspektile ning mina rääkisin missioonidest. ma ei usu, et tegemist on ainult missioonidega Iirimaa ja Kolumbia vahel. siin võivad olla ka teised, mis, tulla kõne alla ka teised missioonid. nii et see asi ei puuduta ainult Bogotas asuvat delegatsiooni. aga jah, delegatsioon Bogotas meil on keegi äh, rääkis, et meil on palju eriesindajaid, tegelikult ega meil neid nii väga palju ei ole. Äh, tegemist on teise või, või kolmandaga, äh, kelle me tahame läkitada, meil on üks distsiplinaarküsimusteks, kes saab samuti samadel alustel palka. meil on mittepalgalised Äh, Iraani rakkerühm, äh, Catherine Ashton tegeles sellega mõnega ja siis nüüd see ametikoht. nii et, et meil ei ole tohutut hulka erisaadikuid. ja vahendid, äh, peatun sellel ka lühidalt härra esimees, te lõpupoole ütlesite, et Äh, jah, äh, see on teema, mis ka mind väga huvitab, kuidas me saame kasutada äh, ära mitte ainult Euroopa Liidu vahendeid, ka liikmesriikide vahendeid nendes paikades, kus meil on delegatsioonid. me oleme alustanud seda koostööst. asi on käimas ja läheb aastakümneid, enne kui meil on korralik süsteem, aga liikmesriikide poolne huvi on olemas, et teha tihedamat koostööd Euroopa Liidu delegatsioonidega meil on üha äh, rohkem mitte me ei paikne äh, esimesest ühtes kohas, vaid meil on, äh, me oleme saanud liikmesriikidelt näiteks ettepanekud, et kas mõni nende diplomaat ei võiks paikneda koos meiega ja nõnda edasi ja ma arvan, et sellised sammud on väga positiivsed. aga me oleme veel selle protsessi alguses ja ma loodan, et see protsess jätkub aga tegemist on äh, jah, laia küsimusega, mida tahaksin pikemalt arutada, aga praegu ma sellele väga palju aega ei püsinud, pühenda, vaid annaksin sõna oma kolleegile, kes siis räägib natukene äh, erisaadikutega seonduvatest poliitilistest aspektidest. Äh, aitäh, ütleb härra Artüi. jah, eelseisvatel kuudel oleks tore, kui me saaksime nendest küsimustest kõnelda. mida Euroopa Liidu esindused eh, tegelevad eh, ja näiteks eh, jah, meil on missioon Ukrainas, näiteks seal on liikmesriikide esindajad ja siis tekib ka see juhi küsimus, nii et tegemist on tõesti väga oluliste küsimustega, aga nüüd saab siis sõna härra Schäfer, kes räägib poliitilistest aspektidest aitäh, härra esimees ja aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et ma võin teha üsna lühidalt, sellepärast et, et küsimus äh, taandub äh, rohkem äh, sellele, kui kaugel Kolumbia presidendi arvates rahuprotsess on Äh, ma võin selgituseks öelda, et äh, tema koos kõrge, kohtudes kõrge esindajaga on äh, avaldanud soovi, et kõrge esindaja töötajatest keegi oleks kohapeal, kes siis jälgiks seda rahuprotsessi siis, kui rahuleping on alla kirjutatud ja me oleme praegu jõudnud siis olukorda, kus see protsess on äh, Äh, viimastel nädalatel üsna jõudsalt edasi arenenud ning me usume, et üsna äh, peatselt äh, see protsess jõuab ka lõpule ning just seda kõike silmas pidades president Santos kõrgele esindajale oma palve esitaski, aitäh. aitäh, härra Schäfer. kas härra Debreel on küsimusi pärast seda vastust? Eh, jah, eh, mind huvitavad väga need vastused, eh, sellepärast öeldakse, et jah, nõu-, nõudmine on olemas, ma loomulikult usaldan kõrge esi-, kõrget esindajat, aga ma oleksin siiski soovinud, et, et meil esitatud dokumentides esitat-, oleks ka öeldud, et Kolumbia võimud on esitanud taotluse kõrgele esindajale ehm, me, me lihtsalt ütleme, et me saadame mingi esi, esindaja, aga sellel missioonil on ju ka igasugused tagajärjed. nii et, et eh, mul on väga hea meel, et ma sain teada, eh, et tegemist, et Kolumbia president on esitanud taotluse, et eh, eriesindaja saadakse. siin öeldi, et härra Gilmoril on ka teisi ülesandeid, võib-olla ma ei saanud päris hästi aru ma sain aru, et ta nimetatakse eriesindajaks rahuküsimustes Kolumbias ja mingeid muid ülesandeid tal ei ole. niisiis, härra Artüi küsib, et kas tal on ka teisi ülesandeid? jah, loomulikult selle missiooniga äh, on mitmeid aspekte, aga see on üks missioon ja väga konkreetne. härra Debre, kas asi on selge? Äh, see ei olnud äh, selge. kas kellelgi on veel küsimusi? aitäh. aitäh, sellisel juhul meie komisjon saab äh, anda ilma tingimusteta oma arvamuse ja nüüd alustame hääletust. palun äh, pange hääletusmasinatesse ka oma hääletuskaardid. aga mis kell peaks toimuma hääletus? kell üksteist kolmkümmend no see tähendab seda, et me peame istungi katkestama nüüd. peatame istungi. Je voudrais vous confirmer notre réunion ma ütlen veel nii palju, et kahekümne seitsmendal oktoobril kell neliteist viisteist äh, on äh, meil istung. ma ütlesin enne selle juba välja, aga kordan seda, et meil on saal olemas ja tõlge on ka olemas meie äh, raportöör teeb ettepaneku, et hääletame nüüd. proua Kardiasõbal, jah, ma arvan küll, et me võime hääletada, miinimum on saalis, hääl, hääletus äh, peaks kehtima, kvoorum koos. ja hääletame. kolleegid kell üksteist kolmkümmend tulevad, äh, on ilmselt pahased, ei arva või? härra Kaier ülejäänud osas peab üle võtma, sellepärast kell üksteist saab iha enda kaela. kell üksteist ma pean minema nimelt Euroopa Parlamendi juhatusse asendama härra Puusekit. aga hääletame siis. Läheme siis hääletuse juurde. annaksin sõna Aider Kardia Zaballile. puudutab siis äh, ümberpaigutamise taotlust. teen hästi lühidalt, sellega pole mitte mingeid probleeme. me kasutame vahendeid, mida siiamaani pole ära kasutatud selleks, et parandada kõike, mis puudutab Euroopat. nii et ma teeksin ettepaneku, et hääletame poolt mõned ei taha hääletada, sest et kolmteist äh, kaarti on masinas ja üksteist vastanut ainult, hääletanut. nüüd on üks veel jäänud võtmine. no siis ma sulgen hääletuse. vastu võetud. üheksa poolt, üks vastu, äh, kaks vastu, üks erapooletu nüüd annaksin ma sõna ülejäänud osade kohta härra Dupreele, kes esindab täna Monika Holmeierit. mind äh, natukene üllatab see, kuidas reageeriti nüüd praegu sellele. ma ei pea siin hakkama nüüd oma iseloomust rääkima kõik teavad, kes ma olen, aga kolm äh, ettepanekut on tehtud äh, ümberpaigutamise kohta ja proua Hoolmaier nad on läbi analüüsinud, üks puudutab regioonid, kaks puudutab regioonide komiteed ja üks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed. ma vaatasin need tähelepanelikult läbi, kolme, kõigi kolme puhul räägitakse teatud eelarveridadest vahend, kasutamata vahendite võtmist öö, äh, ja kasutatakse need siis ära äh, kolmeks ümberpaigutamiseks äh, äh, nimelt meie hoonete turvalisuse tagamiseks ja meie IT süsteemide turvalisuse parandamiseks ja ma teeksin ettepaneku siis põhimõtteliselt, olles nüüd ise läbi vaadanud ja nendega nõus olnud, plokis äh, võtta vastu need ümberpaigutamised, minu meelest need on täiesti õigustatud ja eesmärk on ka õilis. nii, härra esimees, vastavalt äh, finantsmääruse äh, reeglile kakskümmend viis ei pea me hääletama üldse nende summade osas, nii et kui keegi vastu ei ole otseselt, siis loeme need need äh, ümberpaigutamised vastuvõetuks. sõna ei ole soovinud keegi kinnisvarapoliitika kohta. kas muude küsimuste all keegi soovib sõna? tundub, et ei. siis äh, meie järgmine koosolek toimub kahekümne seitsmendal, vabandust, kaheteistkümnendal novembril üheksa, kella üheksast kaheteist kolmekümneni, kella kolmest äh, poole seitsmeni pärastlõunal ja siis üheksateistkümnendal novembril üheksast kaheteist kolmekümneni ka Brüsselis. meie istung on lõppenud. Eh ben c'est bien. Thank you, Mr Geyer.